kolleegi. kolleegid. kolleegi, prima di darla. daamid ja härrad, enne kui ma annan sõna meie külalisele, härra Barzanile tahaksin juhtida teie tähelepanu paarile asjaolule. kõigepealt meil tuleb kinnitada tänase istungi päevakorda. kui päevakorra kohta mingeid vastuväiteid ei ole, siis loeme selle vastuvõetuks. samuti tuleb meil kinnitada varasemate istungite protokollid. jällegi, kui kellelgi vastuväiteid ei ole, siis loeme protokolli kinnitatuks. aitäh! mul on väga hea meel ja väga suur au tervitada meie komisjonis täna president Massoud Batsanit, kes on kurdi autonoomse valitsuse president, tegemist on ajaloolise tähtsusega isikuga, tegemist on Äh, inimesega, kes on Kurdimaa eesotsas olnud tuhande üheksasaja seitsmekümnendast aastast tagasi. rahvusassamblee valis ta kahe tuhande viiendal aastal Kurdi äh, regiooni presidendiks ja sellel aastal valiti ta tagasi ja teda toetas ligemale seitsekümmend protsenti inimestest, nii et palju õnne teile, president. mais kaks tuhat seitse ta juba käis meie komisjonis. täna lisaks sellele, et ta kohtub meiega, kohtub ta ka härra Solanaga ning samuti kahepoolselt erinevate fraktsioonidega. samuti tahaksin tervitada delegatsiooni, mis presidenti saadab, proua Saafid, Mesimbesaid, haridusministrit regionaalses valitsuses, doktor Massoud Bassanit, äh, julgeolekuagentuuri juhti ning Susanna Shahabi, kes on äh, Kurdistani alliansi president. tegemist on kurdi parteiga, mis on esindatud Iraagi valitsuses. samuti sooviksin tänada Moranjafi, Iraagi kurdi missiooni esindajat Brüsselis selle panuse eest, mille ta on andnud tänase kohtumise korraldamisse. samuti sooviksin tervitada suursaadik Jamal Tarekit Iraagist, kes äh, teeb meile seda au, et on siin täna kohal. lõpetuseks äh, tahaksin tervitada härra Stevensoni, kes istub siin minu ees. tema on Iraagiga suhete arendamise delegatsiooni juht ning mängib äh, hetkel väga olulist rolli. samuti tahaksin Äh, meenutada teile kolleeg Anna Koomessi pühendumust. ta on hoolitsenud selle eest, et äh, meil oleks Iraagiga suhete arendamise delegatsioon. Äh, delegatsioon, mida esimeeste konverents on nüüd otsustanud muuta alaliseks delegatsiooniks. pärast kõiki neid tänusõnu ja tervitussõnu läheme nüüd teema enda juurde, ma tahaksin teile meelde tuletada, et tegemist on äärmiselt olulise külaskäiguga. meil on võimalik kuulda president Barzanilt, mida tema ise arvab praegusest olukorrast Kurdistanis ja Iraagis ning ma tahaksin teile meenutada, et Kurdistan on Iraagi kõige stabiilsem piirkond samuti oleks äärmiselt oluline, et me kuuleksime sellest strateegiast, mis on Iraagis, Iraagis vastu võetud institutsioonide ülesehitamiseks, me oleme huvitatud härra Barzani vaadetest selles, selles küsimuses. stabiilsus Kurdistani regioonis ei ole oluline mitte ainult Iraagi jaoks, vaid ka Euroopa Liidu jaoks osana meie energiavarustuspoliitikast äh, tahaksime me teha vahet erinevate äh, allikate vahel, mis äh, meil on. Kurdistan on nõudnud suuremat autonoomiat ning on palunud, et sellele autonoomiale antakse ka ametlik vorm piirkondliku põhiseaduse kaudu. see on üks äh, lahendus, mis on võimalik, kui Iraagis toimuksid föderaalriigi stiilis reformid. Äh, meid huvitaks väga, mida president Barzani selles küsimuses arvab. samuti oleme huvitatud poliitilistest tagamaadest. Äh, Iraagi ja Kurdistani stabiilsus võiks olla Äh, oluline ka Iraanis elavatele kurdidele ja Türgis elavatele kurdidele. millised on äh, suhted kurdidega, kes nendes kahes riigis elavad, on samuti üks küsimus, mille tahaksin president Barzanile esitada. lõpetuseks tervitame me seda otsust, mida langetas Iraagi parlament äh, viia, viia läbi vali-, valimisreformid enne kahe tuhande kümnendal aasta jaanuaris toimuvaid valimisi. me loodame, et need valimised toimuvad rahulikus õhkkonnas, nii et, et kõik iraaklased, nii mehed kui naised, saavad äh, osaleda oma riigi demokraatlikes arengutes veel kord tahaksin tänada president Barzani selle eest, et ta täna siia tuli ja annaksin nüüd talle sõna.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 mul on väga hea meel täna siin kohal olla, ma tänan teid selle eest, et te meid siia kutsusite, et me selgitaksime teile olukorda Iraagis ja Kurdistanis. mul on väga hea meel äh, selle võimaluse üle siin olla ja selgitada, milline on olukord Iraagis, milline on olukord Kurdistanis nagu lugupeetud parlamendisaadikud teavad, möödunud aasta juulis toimusid meil parlamendivalimised. Äh, valiti ka Kurdistani regiooni president. ning nagu valimiste vaatlejad, kelledest paljud olid pärit Euroopa riikidest, tunnistasid, Äh, olid need äh, valimised läbipaistvad ja vabad, äh, mis viidi läbi demokraatlikus ja vabas õhkkonnas. me oleme väga uhked selle üle, et inimesed on meie piirkonnas suutnud läbi viia sellised valimised. Need valimised olid sellised, kus osalesid paljud erakonnad ja organisatsioonid. meie parlamendis on esitatud mitmed erakonnad, meil on samuti olemas opositsiooniparteid. me kõik teeme koostööd selle nimel, et arendada oma maad, et rahva heaks rohkem ära teha meie parlament äh, koosneb türklastest, kurdidest, assüürlastest, armeenlastest, kõik rahvusrühmad on esindatud, äh, samuti on esindatud kristlased, moslemid ja teised äh, usurühmade esindajad. selle asemel, et hakata rääkima minevikust, mis on täis õnnetusi, tahaksime mineviku vigadest õppida selleks, et astuda äh, õigeid samme helgema tuleviku suunas. me arendame parajasti oma regionaalseid institutsioone ma tahaksin teilt äh, paluda abi selles protsessis, sest see protsess on meie jaoks uus demokraatlikud protsessid on meie jaoks uued, me palume teie abi äh, selles osas, äh, kuidas me saaksime luua läbipaistva, tõhusa ja eduka administratsiooni. samuti tahaksime abi selles osas, et luua standardiseeritud haridussüsteem, äh, mille abil meie lapsed saaksid õppida, et nad suudaksid aidata tulevikus oma rahvast. lisaks sellele, kuidas äh, luua, oleks oluline ka luua hea tervishoiusüsteem. tihtipeale inimesed meil surevad lihtsalt sellepärast, et ei ole kättesaadav korralik arstiabi. Äh, nende põhivajadused on vahe, ei leia alati rahuldamist äh, selles valdkonnas on küll toimunud arenguid, aga need ei ole veel jõudnud sellele tasemele, mida meie sooviksime loomulikult ei taha me öelda, et me suudame saavutada kohe samasuguse taseme nagu Euroopa, aga meie püüd on teie standarditele nii lähedale jõuda kui võimalik. ning teie oma kogemuste, oma tehnoloogiaga võite aidata meid rahuldavate standardite saavutamisel. lisaks sellele me paluksime teie abi selles osas, Äh, kuidas äh, panna käi-, töösse justiitsministeerium, kuidas luua sõltumatu kohtusüsteem. Äh, kolmkümmend protsenti meie parlamendisaadikutest on naissoost aga ma tahan öelda, et naistel peab olema alati võimalus kaitsta oma õigusi, seista oma õiguste eest ja me oleme pööranud väga palju tähelepanu sellele, sellise keskkonna loomisele, kus naised tõesti saaksid oma õigusi teostada. me palume teie abi ka selles osas, kuidas aidata inimesi äh, haridus, tervishoiu ja justiitsvallas, kuidas ähm, äh, riiki korralikult valitseda, need on kõik väga olulised küsimused meie arengu aspektist. lugupeetud parlamendisaadikud veel üks teema, millele me pühendame väga palju aega, on terrorismi küsimus. Iraagis on toimunud teatud arenguid, aga vaatamata sellele aeg-ajalt leiavad ikkagi aset terrorirünnakud, paljud süütud inimesed kannatavad nendes rünnakutes. meie oleme valmis mis tahaks koostööks äh, Iraagi föderaalvalitsusega. me oleme valmis neid aitama äh, võitluses terrorismiga. loomulikult ei saa keegi üheski maailma punktis tagada täielikku julgeolekut, aga Kurdistanis ma võin äh, tõesti öelda seda, et meil on üsna tugev julgeolek ja stabiilsus see on aidanud regioonil areneda, on aidanud arendada infrastruktuuri ja me loodame, et äh, Kurdistan saab äh, teerajajaks ülejäänud Iraagile. meie rahvas äh, on harjunud elama koos kõrvuti ülejäänud rahvastega sallivuse õhkkonnas me oleme väga huvitatud toetusest julgeolekuaparaadile, et selline hea õhkkond saaks püsida. üks oluline asi, mida ma tahaksin rõhutada, on meie Kurdistani regiooni suhted Bagdadiga. Bagdad on Iraagi föderaalvabariigi president, see on me-, pealinn, vabandust, see on meie äh, pealinn. me äh, äh, loodame, et põhiseadus aitab lahendada meil probleeme, mis on näiteks nafta- ja gaasiseadusega äh,, Äh, meil on vaidlusaluseid territooriume ning äh, näib, et äh, paljude inimeste arvates ei ole totalitaarne ideoloogia veel kuhugi kadunud ja igasugune diktatuurirežiimi kehtestamine Iraagis oleks kahjulik äh, Iraagile ja kogu regioonile. Iraak on väga rikas riik, äh, mis võib mängida olulist äh, rolli kogu regiooni arengus ja Kurdistan on see, nende arengute eesliinil. me sooviksime, et Euroopa ettevõtted tuleksid ja investeeriksid Kurdistani. me leiame, et Kurdistan Äh, võiks olla ka väga oluliseks baasiks äh, Ira-, Iraagi tulevasi arenguid silmas pidades. Iraagil on väga suur potentsiaal äh, tulevaste projektide ja investeeringute jaoks kuna aga julgeoleku olukord ülejäänud Iraagis on väga halb, siis sellist investeeringu, neid investeeringuid Iraaki võib-olla ei ole võimalik teha, aga Kurdistanis on see täiesti võimalik ning see sillutaks siis teed ka ülejäänud Iraagile. Äh, viimastel päevadel on Iraagi parlamendis vastu võetud valimisseadus äh, seoses kahe tuhande kümnenda aasta jaanuaris toimuvate valimistega. ma loodan, et äh, Iraagi poliitiline kaart muutub, muutub, aga on väga raske ette ennustada, millised need muutused täpselt saavad olema äh, ma ei usu, et mitmed lahendamata küsimused, äh, mis meil keskvõimuga on, lahendatakse enne valimisi, sellepärast et kõik erakonnad on praegu seotud valimiskampaaniaga, nii et, et neil ei ole aega nende probleemidega tegeleda. mis puudutab suhteid naaberriikidega, siis meie poliitika on alati olnud selline, et tuleb üksteist austada, omada häid kahepoolseid sidemeid ning mitte sekkuda teiste riikide siseasjadesse on väga hea, et me oleme suutnud arendada oma sidemeid Kurdistani piirkonna ja Türgi vahel. Need poliitikad, mida Türgi praegu on ette võtnud, Türgi on muutunud avatumaks kurdi küsimustes, meie arvates on tegemist väga õige lähenemisega ja me toetame igati sellist poliitikat. poliitilistes, majanduslikes ja muudes valdkondades on meie suhted Türgiga arenemas ma loodan, et äh, sel kõigel on väga positiivne mõju ka julgeolekule kogu regioonis. me tahaksime julgustada Euroopa ettevõtteid tulema ja investeerima Kurdistani ma äh, kutsuksin teid kõiki meile Kurdistani külla, et te võiksite ise näha, milline on olukord. ja tahaksin teid veel kord tänada võimaluse eest täna siin väliskomisjonis olla ja loodan teiega kohtuda ka Kurdistanis, aitäh! Bene, grazie presidente per... Eh, suur tänu ja suur tänu teile, president, teie ettekande eest. Teie sõnavõtu põhjal saime väga põhjaliku ülevaate olukorrast teie piirkonnas, seda ka laiemas mõttes. me oleme saanud ülevaate ka Türgi, suhetest Türgiga ja minu meelest teie sõnad on meile heaks uudiseks. siinkohal annaksin ma sõna kõigile sõnasoovijatele saalist. kõigepealt annan sõna härra Struan Stevensonile, kes on äh, meie delegatsiooni esimees uh,. Chairman and thanks for uh, giving me the floor at this stage. suur tänu, et te andsite mulle sõna praegusel hetkel, sellepärast et kahjuks ma pean kiiresti lahkuma, et Iraagi delegatsiooni juhtida õige pea. aga minagi tahaksin oma poolt, omalt poolt öelda tervitussõnad president äh, Barzanile. mul on väga hea meel tema sõnavõttu siin täna Brüsselis kuulata. ja ma võin äh, kinnitada ka omalt poolt, et äh, me, et äh, Kurdistani ja Euroopa Liidu institutsioonide vaheline partnerlus äh, tervishoiusüsteemide, justiitssüsteemide, haridussüsteemide väljaehitamises on väga teretulnud ja me kõik ootame pikisilmi meie tulevast koostööd selles valdkonnas. aga nüüd paar sõna ka valimiste kohta, sellepärast et valimised peavad aset leidma jaanuaris kaks tuhat kümme ja need valimised on Euroopa perspektiivist väga tähtsad. hiljutine rünnak, pühapäevane rünnak eelmisel nädalal, kus viissada inimest said haavata ja sada viiskümmend surma, oli tõepoolest üks kohutav näide sellest, kuidas üritatakse mõjutada koalitsiooni moodustamis, moodustamist ja valimiste äh, protsessi ja selline vägivaldne sekkumine demokraatlikusse protsessi on ära teeninud täieliku põlguse ja selle vastu peaksime me kõik püüdma võidelda. minul aga valmistab muret iseäranis üks asi ja ma arvan, et see on üks asi, mis torkab silma ka Euroopa Parlamenti, parlamendile. nimelt see, kuidas väljaspoolsed riigid, naaberriigid üritavad Iraagi siseasjadesse sekkuda. ma arvan, et keegi meist ei tahaks, et Iraan näiteks saaks liiga palju mõju, võimu Iraagi asjades. ja samuti üks silmatorkavaid küsimusi on Iraani tuumarelva küsimus tuumarelvale oleme me loomulikult täielikult vastu ja me loodame, et ka teie meid toetate selles valdkonnas. eelmisel, eelmiste valimiste ajal oli üks koma viis, üle ühe koma viie miljoni Iraagi pagulase elama Iraagist väljaspool ja äh, Lähis-Idas avati ainult kolm valimisjaoskonda, neliteist äh, laiemas mõistes, aga aga kolm siis Lähis-Idas, Jordaanias, Süürias, Liibanonis ja Liibanonis on kuussada tuhat Iraagi äh, pagulast. seetõttu ma pöörduksin president äh, Barzani poole ja paluksin ka teie abi selleks, et et suurendada valimisjaoskondade arvu väljaspool Iraani, Egiptuseski on sadu tuhandeid eh, Iraagi pagulasi näiteks, ja me tahaksime ju ka, et nendelgi oleks võimalus valimistel oma sõna sekka öelda. ma mõistan, eh, et eelmise nädala kokkulepetest lähtuvates küll antakse ainult eh, kuus kohta, Iraagi välismaal elavatele, välismaal elavate iraaklaste esindajatele äh, ja pagulastele. kuid ma tahaksin öelda, et pagulased on, äh, on inimesed, kes pöörduvad Iraaki tagasi siis, kui julgeolekuprobleemid lahenevad ja nad on huvitatud demokraatlikust, ilmalikust valitsusest, kes kaitseb äh, Iraagi rahva huve ja ma olen kindel, president Barzani, et teie, teil on võimalus äh, aidata kaasa selle demokraatliku tuleviku saavutamisele, just nimelt äh, aidates äh, välismaal elavatel iraanlastel, iraklastel ka sõna sekka öelda La parola a questo punto al kolleega Kelam. ja nüüd äh, annan ma sõna järgmisele kõnelejale. Thank you very much, president. kelleks on härra Kelam? President Barzani, it's, it's my pleasure to härra president Barzani, mul on suur rõõm teid siin täna tervitada. Äh, meil on suurepärane võimalus äh, siin kiita teie saavutusi Iraagi stabiliseerimise teel ja Iraagi rahva ühtlustamise teel, teie olete Kurdistani rinde äh, üks äh, tugisambaid ja ka Washingtoni leppe üks äh, algatajaid. Te mainisite siin koostööd erinevate rahvusrühmade vahel ja mina aasta tagasi, kui ma külastasin Põhja-Iraaki, sealhulgas ka Kerkütit ja Erbilli. ja meid külastasid ka mitmed Iraagi kristlased, ka süürlased. ja kõik need rahvusrühmad rääkisid murega, kuidas neid kiusatakse taga, kuidas kristlasi küladest välja peletatakse, kuidas kristlasi lausa hukatakse ja nad kurtsid selle üle, kuidas nende tulevik on ebakindel. ja nad äh, rääkisid ka soovist autonoomia järele kristlaste vald-, kristlastele, sellepärast et nad on kristlaste hulgas ühed vanimad ajalooliselt ja ma tahaksin küsida, et millised on teie plaanid eh, selliste vähemuste kaitse tagamiseks eh, ja siis kas te võiksite kommenteerida paari sõnaga ka nafta- ja gaasiseadust eh, ja neid erinevusi, mis on arvamustes Bagdadi valitsusega ja mis, milline on asjade seis nafta, gaasi, leppe ja seaduse valdkonnas? Again, okei okay. Um la parola alla collega Gomes. Proua Gomes. Thank you, Mr President and suur tänu, härra president, härra esimees ja tere tulemast ka president Tarzanile, ka mina tahaksin liituda teiste kiidusõnadega äh, ja tänada teid selle rolli eest, mida teie ja teie valitsus on mänginud Iraagi stabiliseerimisesse. Iraagi raportöörina viimase ametiaja jooksul me ja on mul rõõm seda teha, minu raport, raportit toetas meie parlamendi enamus ja mul on väga hea meel oma rollist lähtuvalt näha teid siin kõnelemas Iraagist ja iseäranis teie oma piirkonnast. ma võin ka ise öelda, kuidas Kurdistani autonoomne piirkond on Iraagis otse kui julgeolekuparadiis ja seda küll ainult Iraagi mõistes, aga võib-olla isegi üldiselt ja siin ma tahaksin veel ka liituda härra Stevensoniga, tema kommentaarides, kus ta avaldas äh, heameelt äh, Türgi ja Kurdistani autonoomse piirkonna Iraagi suhete paranemise üle ja ma näen, kuidas Türgi ettevõtted saavad sellest kasu. ja minu küsimus puudutaks nagu härra Kelami omagi naftaseadust, mille osas ei ole veel kokkulepet saavutatud, kuid äh, see ei takista teil ju ometi võtta vastu äh, ja kin-, kinnitada lepinguid äh, naftavaldkonnas, te olete isegi maininud siin Nabucco torujuhet, äkki te võiksite rääkida paari sõnaga sellest. samuti pakub mulle huvi äh, vähemuste küsimus Iraagis ja iseäranis Kurdistani autonoomses piirkonnas. ja teie, ma kuulsin, et teie provintsivalitsuses on kolmkümmend protsenti naisi ja mul avaldas suurt muljet, et kahe tuhande kaheksandal aastal, kui ma külastasin teie parlamenti, siis üks esimesi küsimusi, mida mulle esind-, esitati, puudutasid just äh, nimelt, puudutas just nimelt äh, naiste küsimust äh, ja ja küsimused, mis puudutasid näiteks aumõrvu, olid väga tähtsal kohal ja mul oli väga hea meel, et need küsimused on nii tähtsad kohal ja ma tahaksin küsida, kas erimeetmed on võetud vastu vahepealse aja jooksul, et selliste asjade vastu võidelda ja lõpetuseks tahaksin ma ka omalt poolt äh, avaldada teile tänu selle äh, rolli eest, mida te olete mänginud kokkuleppes äh, riiklike valimiste teel ja te võiksite ehk paari sõnaga veel sellest rääkida. Presidente, la parola al presidente per la risposta al primo gruppo di domande. ja nüüd anname sõna härra president Barsanile esimeste küsimuste vooru vastuste andmiseks. suur tänu! kõigepealt äh, vastaksin ma oma kallile sõbrale, härra Stevensonile äh, ja ütleksin, et me oleme igasuguse naabritepoolse sekkumise vastu Iraagi siseasjadesse, aga samal ajal äh, loomulikult tahaksime me hoida alal häid sidemeid oma naabritega, äh, häid sidemeid, mis äh, põhinevad äh, vastastikusel austusel ja sõprusel. ja Iraagis on kahjuks probleeme siiski naabrite sek-, pakkumisega seoses ja seetõttu oleme me aga väga selgelt välja öelnud just nimelt, et me oleme igasuguse siseasjadesse sekkumise vastu. mis puudutab valimisjaoskondade avamisi, siis valimiskomisjon on otsustanud, et kõikides kohtades, kus on üle kahekümne tuhande iraaklase, avatakse valimisjaoskond ja see ehk lahendab kõik probleemid. kõikide kodanike õigus on osaleda valimistel Äh, austatud härra Kelamile ütleksin ma vastuseks, et äh, meie kristlike vendade mõrvad on väga kurvad ja valmistavad meile kõigile südamevalu. ma ei usu, et äh, sellised tapmised põhinesid sellel, et, või lähtusid sellest, et tegemist oli kristlastega Mussolis tapeti viisteist kristlast terroristide poolt ja samal ajal tapeti kaks tuhat viis moslemi kurdi, moslemi usu, usulist kurdi nende samade terroristide poolt. ja äh, meie oleme avanud oma südamed ja oma uksed kõikidele kristlastele äh, mujal, kes on pärit mujalt äh, Iraagist äh, ja nad on kõik teretulnud Kurdistani, üle kuue tuhande kristlase on tulnud Kurdistani autonoomsesse piirkonda, kus me oleme püüdnud tagada neile nende põhivajaduste kaitse ja äh, sama puudutab ka araabia perekondi, väga paljud äh, ülikoolide õppejõud, arstid ja intellektuaalid, haritlased on pidanud põgenema mujalt Iraagist ja tulnud Kurdistani ja neile on antud Kurdistanis kaitse ja neile on antud peavari ja, ja toidupoolis ja nende puhul ei ole sageli olnud nende tapmise ja tagakiusamise põhjuseks usuline kuuluvus, aga seda sellegipoolest oleme me valmis aitama kõiki meie kristlasest, kristlastest vendu või ükskõik millise usulise kuuluvusega õdesid ja vendi. kui on vähegi võimalik neid aidata, siis me anname endast parima, et seda teha. mis puudutab nafta- ja gaasiseadust, siis äh, ma tahaksin mõnda asja täpsustada. meil on nafta- ja gaasiseadus äh, ja siis on meil tuluseadus. ja põhiline probleem on seotud tuluga, tuludega praegu Kurdistani eelarve on seitseteist protsenti riigi eelarvest see, see seitseteist protsenti meie arvates peaks minema otse meie autonoomsele piirkonnale ja seda ei peaks Bagdadi finantsminister kontrollima ega juhtima, aga sageli Bagdadis kasutatakse seda äh, eelarvevahendit äh, kui relva meie vastu. Äh, meie ei seisa iseenesest nafta- ja gaasiseaduse teel ees. nafta ja gaas on kogu Iraagi rahva jõukuse aluseks ja sellest lähtuvalt peaks äh, seda jagama ka võrdselt. ja Sahhovi nafta väljad, me uurisime neid ja eelmise aasta juunis äh, eksportisime äh, sada tuhat barrelit aastas ja me oleme äh, proovnud rääk-, jõuda sellele kokkuleppele, et et tulu Türgi äh, eksportimisest peaks äh, minema riigieelarvesse. minekus on kaheksa miljardit äh, dollarit kasutatud selleks, et suurendada tootlikkust ja eksporti, kahjuks aga tootlikkus on vähenenud. meie oleme suutnud, praegu oleme suutnud sada tuhat barrelit päevas eksportida me tahaksime tu-, miljon barrelit äh, panna valmis ekspordiks päevas tulevikus, aga see on üks Iraagi, kõikide iraaklaste, iraaklaste huvis olev küsimus. Bak-, äh, meie Bagdadi valitsus leiab, et nemad on käitunud kogu Iraagi rahva või tegutsenud kogu Iraagi rahva huvides, kuid see on otsekui tüliõun, kui ja me peame vaatama, kas, kas see tõesti nii on Äh, kui on mingisuguseid eksimusi, siis tuleb eksimused äh, parandada. ma arvan, et sellega ma ehk vastasin ka proua Koomeste küsimustele seoses äh, nafta ja gaasi seadusega. me jätkame oma poliitikate nimel töötamist, olgu tegemist, kas siis nafta ja gaasi seadus võetakse vastu või mitte, meie lähtume oma põhiseaduslikust lõikust õigusest, õigusest ja võitleme selle nimi, nimel, et nafta ja gaasi tulu läheks kogu Iraagi rahva hüveks. ja me ei taha, et meile mingisuguseid keskseid poliitikaid peale surutakse Nabucco on väga suur äh, projekt äh, ja me, Iraagil on ka oma äh, potentsiaal sellega seoses kõik torujuhtmed lähevad läbi Kurdistani Iraagis praegusel hetkel ja seetõttu on ka Kurdistanil teatavaid võimalusi. Kurdistanil on äh, ja Kurdistanist, Kurdistanist torujuhtme läbiminemine oleks väga oluline nii Euroopa jaoks kui ka Kurdista-, Kurdistani jaoks, mis puudutab vähemusi, siis vähemused osalevad parlamendi töös ja ka valitsuse töös Kurdistanis ja nende õigused on igati tagatud ja nagu varem tahaksin ma ka nüüd korrata oma kutset teile, kutsuda teid äh, meile endale külla. tulge kohtuge meie erinevate usuliste rühmituste esindajatega ja tegelikult te saate meid ka aidata, kui te näete, et kuskil on veel mingisuguseid äh, lünki äh, siis tulge, juhtige meie tähelepanu sellele ja me teeme oma parima, et need lüngad täita ja vead parandada. mis puudutab aumõrvu, siis äh, aumõrvad on väga kurb nähtus tõesti, me elame Lähis, Lähis-Idas ja Lähis-Idas on oma kultuur, oma taust ja Kurdistani valitsus, Kurdistani parlament on aumõrvade osas teinud päris palju äh, me oleme üritanud selle negatiivse nähtuse vastu võidelda, seda välja juurida, naistel peaksid olema kõik samad õigused nagu nende mm, meessoost osapooltel väga palju oleme me juba saavutanud, kuid siiski on jäänud palju saavutada. endiselt on palju väärtegusid ja uus valitsus Kurdistani autonoomse piirkonna uus valitsus jätkab tööd selle nimel, kuid ma ta-, tooksin siin veel välja, et kuna tegemist on kultuurilise nähtusega, mis on seotud vanade kommete, vanade traditsioonidega, siis võtab äh, selle asja väljajuurimine paraku kaua aega. aga me anname endast parima, aitäh! Mm. suur tänu, ma võimaldan sõna võtta veel kolmel inimesel ja esimeseks proua Flooter. ja seejärel härra Belder ja Hatsi Gerbu. proua Flooter esimesena. tänan, esimees, ja tänan president Barzani, et te läksite aega meiega seda küsimust arutada. Te tõstsite esile oma suhteid äh, Türgi ametivõimudega, väites, et need on paranenud ja nüüd suurepärased. ja et te soovite normaliseerida suhteid selles piirkonnas mis loomulikult on igati teretulnud reaktsioon ja soov. Äh, juba aastakümneid on suhted Türgiga olnud väga keerulised. Äh, Iraagi Kurdistani piirkonnas on väga palju äh, relvastatud võitlejaid PKK-st ja kuidas te saaksite toetada äh, Türgi valitsuse poolt äh, läbirääkimiste avamist selleks, et lahendada äh, Türgi kurtlast, Kurdistani elanike küsimus. ma arvan, et Euroopa saaks siin etendada olulist rolli, et kaasa aidata desarmeerimisele ja pikaajalise rahumeelse lahenduse otsimisele mida te kavatsete toetada, arvestades seda, mida ma ütlesin, mis on oluliseks kogu teie territooriumile? kolleeg Hadži Georgium suur tänu, härra Barsani ka mina sooviksin avaldada teil tänu sellest, et olete võtnud enda õlule need kohustused ja eesmärgid. Te esindate rahvast, kellel on suured probleemid ja raskused. ma usun, et väga vähestes maailma regioonides on rahvad kokku põrkunud selliste raskustega, kuid jätkuks sellele, mida ütles proua Flooter. ma tahaksin öelda, et koostöö Türgiga on äh, selles laiemas piirkonnas rahu saavutamise nurgakiviks. kuid seda ei ole võimalik saavutada arendamata Türgis elavate kurdidega suhteid. ja ma tahaksin küsida, kuidas te kavatsete tegeleda selle küsimusega ja kuidas te kavatsete sellesuunalisi jõupingutusi suurendada? selleks, et need miljonid inimesed Türgis saaksid kasutada oma õigusi. kui me räägime ühisparlamentaarsest komisjonist Türgiga, me oleme vestelnud Türgi esindajatega, kes väitsid, et tehakse jõupingutusi selle probleemi lahendamiseks. põhimõtteliselt öeldi, et et äh, nendel inimestel puuduvad keeleõigused, koolis õigused ja teised konkreetsed probleemid. ja seetõttu küsimus teile, mida teie kavatsete isiklikult teha? milliseid meetmeid kavatsete teie rakendada, et ka nendel inimestel oleks võimalik oma õigusi kasutada? loomulikult on õige väita, et kõikidel maailma riikidel on raskusi naabritega, kuid Iraagist rääkides ähm, me peame vältimatult mainima teatud aspekte. näiteks USA-poolne invasioon võib väita, et see oli põhjendatud selleks, et teha lõpp Saddam Husseini režiimile. kuid asjaolu, et nad on olnud kümme aastat kohal tekib küsimus, mis kasu on sellest olnud iraaklastele, Kurdistani elanikele, kui samal ajal on kümneid tuhandeid, sadu tuhandeid inimesi tapetud. loomulikult ka ameeriklased on surma saanud ja teised kohalolevate riikide sõdurid on surma saanud. kui tegemist on autonoomse piirkonnaga, kas te soovite saada riigiks? ja kui, siis kuidas seda saavutada? ja kui mitte, siis miks mitte? kolleeg Velder, palun. suur tänu, esimees. president Barzani on väga meeldiv võimalus kohtuda täna teiega meie komisjonis. komisjoni liikmena olen ma korduvalt osa äh, osaks, minu, mulle korduvalt osaks andnud teie külalislahkus, nagu ütles ka proua Gomes ja rääkides nüüd julgeolekumeetmetest, mis on juurutatud, olete te kaasa aidanud minu arusaamisele sellest, milline on Iraagi ajalugu ja teie piirkonna ajalugu konkreetsemalt. see on olnud meile väga kasulik abi. ma olen teadlik Kurdistani suurtest jõupingutustest, Põhja-Iraagi jõupingutustest äh, põgenike olukorra lahendamisel, arvestades seda, et selles piirkonnas on väga palju äh, kristliku taustaga põgen-, põgenikke. ja mu küsimus puudutab äh, äh, kristlaste diplomite vastastikuse tunnustamist selleks, et tagada neile juurdepääs teatud erialadele. kas on raskusi äh, teaduslike kraadide ja diplomite tunnustamisega, kas te võtate omaks selle raskuse? ja teiseks, Euroopa Parlamendis on väga oluliseks peetud ka seda asjaolu, et inimestel on õigus vahetada usku. ja kui me räägime Kurdistanist, siis on oluline ka, et see oleks legaliseeritud. ja et see oleks näidatud ka äh, Kurdistani elanike isikutunnistustel. ja veel üks küsimus. Äh, Põhja-Iraagis on asüürlaste, kaldealaste kristlikke kirikuid, kuid raskusi on protestantidel, äh, evangeelsete protestantlike kirikute tunnustamisega seega mu küsimus puudutab nende protestantlike kirikute tunnustamist, seadusjärgset tunnustamist, äh, et neil oleks võimalik selliseid kirikuid asutada ja avada, sest see on kooskõlas Euroopa põhiväärtustega. ja kui me räägime kõikide kristlike äh, põgenike lastest, siis nendel on suuri probleeme oma emakeele kasutamisega, koolihariduse saamisega, neil on võimalik küll koolis käia, kuid neil on see raskendatud keeleprobleemide tõttu, äh, sest nende koolides räägis teist keelt ja need lapsed räägivad araabia keelt. ja seetõttu mm, Euroopa Liit oleks võib-olla valmis äh, osutama rahalist abi, kui teie oma poolt teeksite vajalikke jõupingutusi. Äh, loomulikult on vaja avada rohkem koole ja tagada transport koolidesse, eriti kristlikest perekonnast pärit lastele, kes räägivad araabia keelt. kas te näete raskusi selles valdkonnas? ma kuulasin väga tähelepanelikult seda, mida te ütlesite, me oleme saanud väga palju äh, raporteid selle kohta, et äh, Iraagi kristlikel vähemustel on suuri probleeme ja ma loodan, et selles suunas tegutsetakse ja üsna pea on oodata ka äh, parandusi president Barzani vastab küsimustele. والله مدام Flut, suur spas mu psiooniket. suur tänu, proua Flotter, teie küsimuste eest. me usume, et Türgi on asunud sellele teele, et tegeleda kurdi probleemi põhjustega ja mitte tagajärgedega, nagu nad varem tegid. kahtlemata see, mis praegu toimub, ei ole vastuseks sellele probleemile ega ei suuda lahendada probleemi, kuid oluline on äh, varem valitsenud suhtumine, kultuur on nüüd lõppenud ja sellist arengut me toetame ja julgustame ja me loodame, et sel teel on võimalik jõuda ka lahenduseni. kui hakatakse tegelema küsimusega, leitakse sõbralikud lahendused sellele küsimusele, siis langeb ära vajadus haarata relvade järele ja seetõttu ma usun, et eh, PKK samuti Äh, pöördub tagasi rahumeelse normaalse elu juurde ja poliitilise protsessi juurde. on arutatud, kuidas seda probleemi lahendada, kuidas sellega tegeleda, kuidas äh, likvideerida äh, põhjused relvastatud grupeeringute olemasoluks me oleme käivitanud selle protsessi ja me loodame, tulemused saavad olema positiivsed. praegu on liiga vara veel hinnata tulemusi, kuid me usume, et see, mille me käivitasime, on hea ja me oleme omapoolsed kohustused võtnud ja me loodame, et ka Türgi valitsus samuti järgib poliitiliselt rahumeelset lahenduste teed. sellisel juhul on me võimalik neid ka toetada me mõistame, et sellel protsessil on ka tugev opositsioon, opositsioon eh, Türgi valitsuse sammudele. olukord ei ole sugugi lihtne, kuid me siiski soovime õnnitleda eh, Türgi riiki, eh, sest nad on teinud vajalikke ja õigeid samme, me kutsume neid üles jätkama seda ja ma usun, et neid toetab terve kurdi elanikkond, võib-olla mitte sajaprotsendiliselt, kuid ma usun, et kui protsess jätkub, siis see protsess laieneb ka üldsuse seas vabandust, see toetus laieneb ka üldsuse seas. Ähm, vastuseks äh, lugupeetud äh, saadikule Hadži Georgiole. ma loodan, et äh, eelmine vastus juba osaliselt vastab teie küsimusele, nimelt Türgi küsimusele ähm, varem taristati mõõkasid ja ähvardati vastastikke. nüüd on suhtluskeel muutunud, see on muutunud dialoogiks ja vastastikuseks arusaamiseks ja ma usun, et muutused on aset leidnud, me oleme seda korduvalt öelnud, et me toetame praegust poliitikat. kuidas siis omapoolset toetust avaldada? me võime pidada läbi rääkida, läbirääkimisi kõikide Kurdistani äh, rühmitustega äh, rahumeelse protsessi raames, kuigi see on väike samm nende suunas, see on parem kui konflikti otsimine. me hea tahtega toetame neid, toetame oma kurdi vendi, et nad saaksid selle küsimusega tegeleda, kuid siiski lõpplahendus sõltub Türgi valitsusest ja meie Türgi, kurdi vendadest, kes elavad Türgis. kuid meie jaoks on oluline edendada seda protsessi ja viia see eduka lõpuni mis tähendab ka kahe tuhande kolmandal aastal Baati eh, režiimi langemist, siis selle režiimi kukutamine tähistas eh, suurt võitu, seega diktatuur oli lammutatud ja avanesid paremad võimalused iraaklastele, kuid kahjuks pärast selle režiimi kukutamist tehti vigu režiimi likvideerimine ei olnud vale, vaid õige otsus, ma usun sellesse, kuid ma usun ka seda, et, et üks esimesi vigu äh, oli selles, et äh, äh, vabastamise järgi toimus jõudude abil riigi loomine, kõik asutused lagunesid, tekkis vaakum ja kõik maailma terroristid suundusid Iraaki ja tulemus on see, mida me täna teame ja see probleem tulenes Julgeolekunõukogu resolutsioonist tuhat nelisada kaheksakümmend kolm. kristlased on meie vennad. me ei ole nende asjadesse sekkunud. enamik kristlastest on katoliklased, kuid nende seas on ka õigeusulisi. mis puudustab protestante, siis neid on arvuliselt vähem. meie ei tee vahet katoliklaste protestantide vahel. Äh, need inimesed, nende kirikud, nende kogukonnad peavad ise otsustama, kuidas lahendada oma probleeme kuid on olnud hetki, kui nad ei ole suutnud jõuda üksmeelse otsuseni, ühtse otsuseni, kuid me siiski ei sekkunud. me ütlesime, et me oleme valmis neid abistama, äh, kui nad soovivad kokku kutsuda üleriigilise konverentsi. mõnikord neid nimetatakse kaldeaali asüürlasteks, asüürlasteks kaldeaanideks, kaldealasteks, kuid nad ei ole suutnud äh, välja töötada oma rahvusgrupi identiteeti kaldalased näevad ennast eraldi etnilise rühmitusena, asüürlased eraldi. osa nendest räägivad äh, teistsugust dialekti, teistsugust keelt või kuuluvad erinevate usulahku. meie ei taha neile peale suruda mingit rahvusidentiteeti, selle nad peavad ise kindlaks määrama ja see sõltub nendest, kuidas nad selle probleemi lahendavad. ka keele suhtes ei ole meil mingeid pretensioone neile ja seetõttu, nagu te ütlesite, kuidas me saaksime aidata neil haridussüsteemi üles ehitada, kuidas on võimalik välja töötada süsteemi, mis tagaks ka rahuldava tulemuse meie kristlastest vendadele. kõik, mis nad on palunud, oleme me püüdnud neile anda, sõltuvalt meie võimalustest. ma ei usu, et keeleprobleem eksisteerib neil on vabadus kasutada oma emakeelt ka haridussüsteemis, neil on võimalus saata oma lapsed kas araabiakeelsetesse või kurdikeelsetesse äh, koolidesse või oma emakeelsetesse koolidesse. ja selle eesmärgil on üles ehitatud varem hävitatud külad ja Kurdistani provintsivalitsus oma eelarveliste vahendite piirides äh, üritab aidata ka kristlasi oma hävitatud külade taastamisel. Äh, kui äärepoolsel aladel tekib mingeid intsidente, siis Kurdistani valitsus püüab leida lahendusi ning aidata suur tänu ja nüüd veel neli kolleegi on sõna soovinud. Tšekk, Landsbergis ja e Kacin. Quindi la parola al collega Millamon. Gracias, presidente, muchas gracias. kõigepealt härra Millamon. tänan, esimees, ja tänan president Barzani, et te nõustusite meiega täna kohtuma ja avaldasite tahet teha koostööd Euroopa Liiduga. mul on paar küsimust üldvalimiste kohta, mis toimuvad kahekümne esimesel jaanuaril Iraagis. ja ma mõtlen ka nende valimistulemuste heakskiidule parlamendis. ja mõtlen ka Kuki kompromissile, ka ma usun, et see kompromiss saavutati. kas te võiksite meile selle kompromissi sisu selgitada? teiseks ma tahaksin äh, rääkida teie piirkonna ja Bagdadi vahelistest erimeelsustest nafta küsimuses. kui need jäävad lahendamata, mis saab nafta tarnetes detsembris, arvestades seda, mis juhtus eelmisel suvel, kui tarned katkesid? kas on Kurdistani jaoks mingeid konkreetseid plaane selleks? ja ma mõtlen konfliktile Bagdadiga ja kuidas äh, see konflikt võib mõjutada teie naftatarneid. järgmisena proua Lunatšek. tänan, esimees härra Barzani, ma tahaksin igati öelda tere tulemast meie komisjoni, tänan, et meiega kohtusite ja meiega meid kõnetasite, nagu ka eelkõnelejad ma tahaksin igati avaldada tunnustust teie poolt tehtavale tööle Kurdistanis, Iraagis, nagu te ise ütlesite. see on tõesti üks ähm, stabiilsuse rahumeelseid piirkondi Iraagis, kuigi teil on probleeme, kuid probleeme on kõikides maailma nurkades. kuid see on rahulik koht ka paljudel teistel iraaklastele, kes soovitavad seal elada ja te olete teinud väga tänuväärset tööd stabiilsuse tagamisel teie piirkonnas mul on kolm lühiküsimust. üks puudutab loomulikult naftat, olukorda, mida te ise äh, kirjeldasite ja ka seda, äh, milline roll saab olema Nabucco torujuhtmel. me teame, et Nabucco äh, torujuhe ei saa täiel määral funktsioneerida, kui Iraan ei osale selles süsteemis ja ma tahaksin kuulda nüüd teie suust, kuidas teie hindate Iraagi-Iraani suhteid käesoleval hetkel ja millised on teie arvates võimalused demokraatlikuks arenguks Iraanis, et Iraan tugevneks ja võib-olla isegi valitsus muutuks? minu teine küsimus ja kommentaar puudutab eh, naiste olukorda teie piirkonnas. mul oli rõõm kuulda ja ma tean ka, et eriti Kurdistani piirkonnas on äh, naiste osalemismäär parlamendis väga kõrge, isegi mitte kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ei ole nii palju naisi parlamendis kui teil. ja me tahame teile öelda, et me igati hindame seda. Te mainisite, et on rakendatud meetmeid naistevastase vägivalla vastu, diskrimineerimise vastu, äh, perevägivalla vastu, kuid samas te mainisite, et see seondub kultuuriga. jah, me teame, et äh, seda argumenti kasutatakse enamikes maailma osades, öeldakse, et see on kultuuriprobleemidega seotud, eh, et naistevastane vägivald on levinud teatud ühiskondades. kas te sooviksite nüüd mingit Euroopa Liidu poolset toetust või naisorganisatsioonide poolt toetust teie piirkonnas tegutsevatele organisatsioonidele, naisteorganisatsioonidele, ka nendele meestele, kes toetavad äh, mittevägivaldset naiste kohtlemist ja naiste osalemist erinevatest institutsioonidest. mis liiki toetust te ootate Euroopa Liidult eh, selles küsimuses? ja viimasena ma tahaksin mm, viidata kolleegide poolt esitatud küsimustele kristlike vähemuste olukorra kohta teie piirkonnas. ja ma nüüd isiklikult tahaksin öelda, et ma ei tahaks, et teile jääks mulje, et Euroopa Liit, Euroopa mm, kontinent on kristlik. Äh, meil on kõikvõimalikke religioone siin esindatud, ka kristlikud, juudi religioonid, ka, ka paganlikud. ja loomulikult on vaja tagada kõikidel usuvabadus. kuid ma tahtsin isiklikult seda mainida. Bene, com a questo punto kolleeg Landsbergis. niisiis, härra Landsbergis. Ah, aitäh, esimees. härra Barzani. ma tervitan teie pühendumust nii Iraagile kui ka Kurdistanile. aga mul on üks üsna veidrat liiki küsimus. seda regiooni tuntakse tema kireva etnilise ja usulise koosseisu poolest, mis on põhjustanud üsna palju probleeme. kurdide probleemid äh, Türgis on äh, üsna tead-, hästi teada, aga ma tahaksin teada, kas Kurdistanis on olemas ka Türgi vähemus ja millised on äh, türklaste ja kurdide suhted Kurdistanis sama küsimus ka araablaste kohta Iraagis, nemad on seal ju vähemusrahvus, kas nendega ka kaasneb mingeid etilisi probleeme või ei? aitäh! ja lõpetuseks saab sõna kolleeg Katsin, palun. aitäh! suur aitäh, et te täna siia tulite, härra Barzani meil on väga hea meel kuulda neid seisukohti, mida te meile esitasite. Euroopa Liit äh, januneb heade suhete järele Iraani, Iraagiga ning kõik see, mida teie ütlesite, viitab stabilisatsioonile ja suuremale julgeolekule selles regioonis. Äh, mul on väga hea meel, et Kurdistan aitab äh, Iraagi probleeme lahendada ega tekita neid probleeme ma tahaksin äh, avaldada teile tunnustust kõige selle eest, mida te ütlesite. mul on aga ka üks küsimus. Teie regioon on jõukas piirkond. seega ma tahaksin äh, teada, äh, milline on olukord majanduskoostöö vallas, investeeringutes. ma tahaksin näiteks teada, kas te investeerite Iraagist väljapoole Äh, milline investeerimisvabadus teil on, kas te üldse saate väljaspoole oma regiooni investeerida? ma olen huvitatud sellest sellepärast, et äh, Türgi kaguosa on äh, väga vähe arenenud ja sinna on vaja väga suuri investeeringuid. nii et, et ma tahaksin teada, kas teil on plaanis ka mingeid piiriüleseid investeeringuid Türgi suunal? Äh, see võiks vähendada äh, Türgi kaguosa ja ülejäänud Türgi arengutaseme erinevusi. Türgi räägib väga palju arenguprobleemidest. niimoodi saaks äh, pakkuda ka Kagu-Türgis elavatel naistel näiteks paremat juurdepääsu kõrgharidusele, see tagaks neile parema tuleviku kas te olete mõelnud näiteks äh, stipendiumide pakkumisest äh, naissoost üliõpilastele, kes pärit Türgi kaguosast? seda selleks, et neil oleks kergem pääseda kõrgkoolidesse, see oleks oluline nii teile kui ka Türgile ja ka kogu regiooni stabiilsusele, aitäh! aitäh ma tahaksin ka ühe väikese küsimuse omalt poolt lisada. härra president, me teame, kui oluline on demokraatia seisukohalt meediapluralism. kas te võiksite meile rääkida, milline on meedia olukord Kurdistanis? sest meid see tõesti huvitaks Lomi Baris Milanon. kõigepealt vastaksin härra Milan Monile. meil on väga hea meel selle üle, et valimisseadus parlamendis paar päeva tagasi vastu võeti. meie jaoks on Kirkuki küsimus äärmiselt oluline. me sooviksime, et see probleem lahendatakse sest meie kui kurdide suhted Bagdadi režiimiga on alati puudutanud Kirkuki küsimust. me sooviksime, et see probleem järgmiste põlvkondade jaoks lõpeks, et nendel enam ei tuleks selle probleemiga tegeleda. meil on olemas seadused, meil on olemas põhiseadus, kaheksakümmend protsenti iraaklastest on hääletanud selle põhiseaduse pro-, poolt ja me tahame, et see probleem lahendataks vastavalt põhiseaduses paika pandud teekaardile. põhiseadus kutsub üles olukorda normaliseeruma ja referendumit läbi viima. Äh, eelnevatel aastatel paati režiimi ajal Äh, need äh, kurdid, kes Kirgukis elasid, äh, sunniti seal lihtsalt lahkuma, neist said pagulased omaenda maal. ning eelmine režiim võttis näiteks vastu seaduse, et maa omamine Äh, oli võimalik äh, kurdidel ja türklastel ainult siis, kui nad oma rahvuslikku identiteeti muutsid, kui nad äh, kuulutasid ennast araablaseks, ainult siis said nad osta või müüa kinnisvara. üheksateistkümnendal märtsil kahe tuhande kolmandal aastal, siis kui algas Iraagi vabastamine, seitsmendal märtsil eelmine režiim, mis ise oli juba huku äärel, võttis vastu seaduse, mis äh, nõudis siis äh, identiteedi, rahvusliku identi muutmist. Äh, Kirkuk on omamoodi rõhumise sümbol tihtipeale öeldakse, et kurdid võitlevad Kirguki pärast nafta tõttu. nafta ei ole meie jaoks probleem, naftat on meil küllalt. ja seda naftat peaksid saama kasutada kõik iraaklased. Iraaklased. Äh, mis puudutab valimisseadust, siis paljud inimesed olid selle seaduse vastu äh, täiesti äh, ebaolulistel põhjustel, nad kasutasid Kirkuki tihtipeale ettekäändena. väideti, et Kirkuk tuleks üldse valimistest kõrvale jätta või tuleb kehtestada teatud kvoodid armeenlastele ja turkmeenidele meid tihtipeale süüdistati selles, et me oleme siia toonud teiste Türgist ja Iraanist kurde Äh, me oleme nad toonud Kirkuki selleks, et selle regiooni demograafilist olukorda muuta. tegemist oli valede süüdistustega. ma tahaksin öelda seda, et me ei ole suutnud veeta, veenda kuskil neljakümmend protsenti Kirkuki äh, asunikke sinna tagasi tulema ja me ei saa sinna tõesti tuua enam väljast inimesi, kuidas me neid integreerime, kuidas me tagame infrastruktuuri ja tihtipeale lihtsalt selle probleemiga seoses mõeldakse välja ettekäändeid. me, me ei ole sisse toonud ühtegi perekonda, kes ei ole algselt pärit Kirkukist, lihtsalt selleks, et valimistulemusi mõjutada me oleme eh, tuginenud varasematele valimisnimekirjadele, mis Kirkukis on juba koostatud. Äh, kahjuks inimesed on meid takistanud selle protsessi käigus. Äh, samasuguseid asju tuleb ette kogu Iraagis ja kui on äh, mingeid kahtlusi seoses valijate nimekirjadega, siis tuleb igasuguste rikkumistega tegeleda me oleme selleks igati valmis. mingiste kvootide paikapanemine erinevate rahvusrühmade jaoks ei ole meile vastuvõetav. viimane valimisseadus on vastu võetud tuginedes siis kahe tuhande aasta valimisseadustele ja kui nüüd valimised, uued valimised toimuvad ja kui äh, teki-, on kaebused seoses äh, mõnede valimisjaoskondades toimuvaga, siis me kindlasti tegeleme selle küsimusega, kui äh, seaduse rikkumine leiab aset. me leiame, et kirkugi probleem tuleb lahendada Äh, Kirkuk on äh, Iraagi linn nagu iga teinegi ja teda ei tuleks kohelda erinevalt. aga selline käitumine, selline suhtumine Kirkuki ei ole ei kurdide ega Iraagi huvides. me rõhutame, et see probleem tuleb lahendada vastavalt põhiseadusele nafta küsimuses ma olen juba üksikasjalikult meie seisukohta selgitanud. torujuhe, mis tuleb Iraagist ning läbib Türgi. mil määral Iraan selle küsimusega seotud on? nii palju, kui meie äh, aru saame, Iraani see asi ei puuduta, sellepärast et torujuhe läheb läbi meie regioonist ja kui Türgil ja Iraanil on omavahelisi probleeme, siis see on nende asi või kui on probleemid Iraani ja Euroopa vahel, siis need on jällegi teine asi. kõneldes naiste õigustest, siis ma sooviksin, et meie naissoost parlamendisaadikud Äh, kutsutaks siia, et te saaksite neile näidata, kuidas nad saavad oma õigustest seista või võib-olla teie võiksite tulla Kurdistani külla, et näidata neile, mida nad teha saavad. me oleme Kurdistanis vastu võtnud terve hulga seadusi, äh, kõiki ametkondi on instrueeritud, kuidas võidelda naistevastase vägivallaga. mis puudutab meie kristlastest vendi, siis äh, usuvabadus äh, on äh, Kurdistanis tagatud ning jällegi ma tahaksin rõhutada, te peaksite meie regiooni külastama. Äh, moslemid, kristlased, sunniidid, šiidid, kõik erinevad usulahud, kõik on Kurdistanis olemas ja neil on kõigil täielik vabadus oma usutarvasid järgida nii et, et me võime suure uhkusega öelda, et usuvabadus on Kurdistanis tagatud. lugupeetud härra Landsbergis, meil ei ole teiste etniliste rühmadega probleeme, ei turkmeenide ega araablastega. vastupidi, nad aitavad meid, erinevad kogukonnad elavad külg külje kõrval rahumeelselt ja muideks piirkonnas, kus on palju araablasi, kaheksakümmend protsenti araablastest kohalikel valimistel hääletasid kurdi kandidaatide poolt ja mitte araabia kandidaatide poolt. ja ka need araablased, kes Kurdistanis elavad, on äh, olnud samuti terrorirünnakute äh, ohvriks, föderaalvalitsus neid ei kaitse, aga meie Kurdistani valitsus kaitseb neid ja tihtipeale püütakse sellist vaenu kunstlikult tekitada erinevate rahvusrühmade vahel. Need katsed on läbi kukkunud ja ma loodan, et kukuvad ka tulevikus. Äh, mis puudutab Turkmeene, siis ka neil on oma äh, õigused, oma keel, omakeelne televisioon, nad on esitatud valitsuses ja parlamendis äh, ning ka araablased on kohalikes omavalitsusorganites esindatud ja Kurdistanis äh, kõik rahv-, rahvused, kes seal elavad, on seadustega võrdselt kaitstud, meil ei ole mingit probleemi erinevate kogukondade vahel, me elame kõik äh, sõbralikult koos. esitati küsimus ka kõrghariduse kohta. ma tahaksin öelda seda, et meie investorid on äh, äh, varustanud stipendiumitega neid kurde, kes elavad Türgis, samuti Süürias, Iraanis. on palju üliõpilasi, kes õpivad meie ülikoolides ja on pärit naaberriikidest. ligemale nelisada Türgi ettevõtet tegutseb Kurdistanis ja nad eh, saavad kuskil viis miljardit dollareid aastas, see on nende käive ja see loomulikult mõjutab positiivselt inimeste elatustaset ja elukvaliteeti üldse piiriregioonides. rahuprotsess, mida Türgi valitsus on alustanud, me loodame, et see viib eduni ja mõjutab positiivselt ka selle regiooni inimeste elukvaliteeti meedia osas äh, ma tahaksin öelda, et Kurdistanis meil on vaba meedia, parlamendi poolt vastu võetud seadus tagab äh, meediale, nii raadiole, tele, televisioonile kui ka trükimeediale täieliku tegevusvabaduse. meil ei ole mingeid probleeme, meil on kümneid telejaamu, äh, sadu ajalehti, nädalalehti mida avalda, avaldatakse ja mingit tsensuuri ei ole. suur aitäh, härra president, nende väga põhjalike ja selgete vastuste eest kõigile meie küsimustele lõpetuseks tahaksin teile soovida kõige paremat ja kõige paremat ka teie riigile Please, we have to me jätkame oma istungit ning äh, need, kellel on mingeid muid asju ajada, palun laske meil ka oma asjaga edasi minna uh,. niisiis, nüüd me läheme arutelu juurde, mis puudutab äh, parlamendi ja nõukogu määrust, millega muudetakse määrust EC tuhat kaheksasada kaheksakümmend üheksa aastast kaks tuhat kuus ja sellega loodi siis rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas. meil on kaks raportööri, proua Kinga Kall ja proua Barbara Lohpiibl, Lohpiiler. ning ma paluksin äh, proua Kalli Äh, siis äh, kõigepealt sõna võtma. aitäh, esimees äh, nagu me oma kolleegiga otsustasime, me mõlemad võtame sõna. võib-olla me räägime niimoodi küll mõnest asjast kaks korda, aga ma arvan, et üldiselt saavad kõik siis paremini alu, mis selle raportiga toimub. algselt oli see raport lihtsalt tehniline. kõigepealt äh, tahaksin öelda seda, et esimeste konverents äh, kiitis kaasraportöörluse heaks alles kahekümne teisel oktoobril ja, ja seetõttu see asi nii hilja peale jäigi ja seetõttu ei olnud võimalik seda raportit ka varem välja jagada ja seetõttu ei ole seda raportit jõudetud, jõutud veel ka kõigisse keeltesse tõlkida. mida me siis äh, selle demokraatia ja inimõiguste rahastamisvahendi kohta peaksime teadma? tegemist on ühe Euroopa Liidu seitsme rahastamisvahendiga välistegevuste jaoks me toetame kodanikeühiskonda kolmandates riikides, neid organisatsioone, kes tegelevad siis demokraatia, inimõiguste, poliitilise esindatusega, aga erinevalt teistest geograafilistest instrumentidest ei ole selle instrumendi puhul vajalik siis võõrustajariigi valitsuse eelnevat heakskiitu Äh, see on väga oluline selleks, et edendada inimõigusi ning Euroopa Liidu tööd siis äh, nende vabaühenduste toetamisel, kes kolmandates riikides inimõigustega tegelevad. seega tegemist on äh, instrumendiga, mis käivitus üsna hilja. ma loodan, et ka komisjoni esindaja seda kinnitab, aga see käivitus siis alles kahe tuhande kaheksanda aasta sügisel, kui seda instrumenti hakati ellu rakendama. ja antud hetkel me teame ainult seda, et kodanikuühiskonna organisatsioonid on tundnud selle instrumendi vastu väga suurt huvi komisjon on teinud õigusloomealase ettepaneku sisse viia üks tehniline muudatus, mis võimaldaks maksude lõivudega seotud kulusid rahastada selle instrumendi eelarvest. näib, et tegemist on olulise muudatusettepanekuga, mis võimaldab vabaühendustel ja kodanikuühiskonnal tõesti ära kasutada neid võimalusi, mida see instrument pakub. ja seetõttu me kiidame täiel määral heaks selle komisjoni poolt välja pakutud muudatusettepaneku. meie oma raport keskendub kolmele muudatusettepanekute rühmale. esimene äh, muudatusettepanekute rühm äh, nõuab siis äh, muutmise ettepaneku lahutamist äh, Äh, mis on selle, seda muutmise ettepaneku, mis on siis tulnud äh, komisjonilt, mis puudutas nii arengukoostöö instrumenti kui ka inimõiguste ja demokraatia instrumenti, et äh, see üks ettepanek tuleks jagada kaheks ettepanekuks, kaheks erinevaks määruseks. siit siis meie muudatusettepanekud üks, kaks ja kuus. me nõuame, et see ettepanek jagataks kaheks osaks sellepärast et arengukoostöö instrument äh, on äh, teise komisjoni pädevuses, arengukomisjoni pädevuses ja meie siis keskenduksime sellele määrusele, mis puudutab äh, Euroopa demokraatia ja inimõiguste instrumenti. teine probleem, mis tõstatus ning mida ka pisut arutati, puudutab horisontaalseid asju, nimelt võimalust tugevdada parlamendi järelevalveõigust komitoloogia menetluse käigus ja seetõttu me äh, kaasasime sellesse algselt tehnilisse ettepanekusse muudatused, mis paluvad siis järelevalvemenetlust kontrolliga, selleks et me saaksime tugevdada just nimelt parlamendi positsiooni. samasuguse taotluse on esitanud ka Arengukomisjon ja nagu ma ütlesin, tegemist on siis ettepanekuga, mis peaks tugeva, tugevdama parlamendi rolli. mõlemad raportöörid on äh, seisukohal, et äh, selline ettepanek on väga oluline ja kuna tegemist on keerulise juriidilise küsimusega, palusime, et ka õigustalitus oma arvamust avaldaks. suur aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Lohpiiler. aitäh, esimees! inimõiguste ja demokraatia rahastamise vahend on osutunud väga oluliseks vahendiks selleks, et edendada ja kaitsta inimõigusi ning demokraatlikke struktuure paljudes maailma piirkondades. tegemist on uue instrumendiga, seetõttu me oleme komisjoniga nõus, et praegu on liiga vara hakata asju põhjalikult hindama. meil on vaja rohkem tagasisidet projektide kohta. samuti toetame me komisjoni kava äh, tuua välja selgelt äh, majandus, sotsiaal- ja kultuurivallas tehtav töö ning äh, pöörata rohkem tähelepanu naistevastase vägivalla vastu võitlemisele ja lastevastase vägivalla vastu võitlemisele. Äh, see eelnõu, mis meie ees on, on üsna tehniline. komisjon nägi ette ainult ühe tehnilise muudatusettepaneku, mis võimaldaks siis need, nendel kuludel, mis on seotud maksude ja lõivudega, neid kulusid äh, katta äh, äh, nendest rahastamisvahenditest siiamaani eh, mingeid selliseid erandeid ei tehtud. see muudatusettepanek eh, lubaks aga neid kulusid siis rahastada erakorralistes tingimustes. Eh, selline ettepanek on leidnud valitsuste vastuseisu ja me tervitame komisjoni ettepanekut, sest see ettepanek, seda oli juba ammu vaja. meie mõlemad raportöörid oleme teinud ettepaneku ka tugevdada parlamendi järelevalveõigust Äh, komitee ots-, komisjoni otsust vaadati läbi kahe tuhande kuuendal aastal ja viidi sisse siis äh, järelevalvemenetlus koos kontrolliga. ja siin tuleb järgida kahte äh, kriteeriumid, kõik meetmed peavad olema üldise ulatusega ja need meetmed peavad olema mõeldud määruse mitteoluliste elementide parandamiseks järelevalvemenetlus kontrolliga tugevdab oluliselt parlamendi volitusi. Äh, parlamendil on õigus panna veto sellistele meetmetele, äh, mis parlamendile ei meeldi ja nõuda komisjonilt muudetud ettepaneku esitamist. Äh, strateegiadokumendid, mida selle rahastamisvahendi raames esitatakse, vastavad nendele kriteeriumitele. mis puudutab iga-aastaseid tegevuskavasid ja erimeetmeid, siis Äh, see äh, protseduur, mis praegu ette nähtud on, ei vaja muutmist. muudetud komitoloogia otsus, äh, millega võetakse kasutusele järelevalvemenetlus kontrolliga, see otsus pärineb siis juulist kaks tuhat kuus, võeti vastu liiga hilja selleks, et arvestada neid kolmepoolseid läbirääkimisi, mida peeti kõigi rahastamisvahendite üle ja need läbirääkimised olid juba äärmiselt keerulised ja toimusid suure ajasurve all. instrumentide vaheülevaade annab meile võimaluse äh, viia kõik menetlused vastu, vastavusse komitoloogia otsusega. raport võetakse tõenäoliselt vastu alles pärast seda, kui Lissaboni leping on jõustunud, seega äh, tuleb äh, veel mingeid muudatusi sisse viia, aga me soovime, et see tekst läheks komisjonis hääletusele enne esimest detsembrit, selleks, et meil oleks läbirääkimise positsioon, nii nagu seda äh, kaasotsustamismenetluse juures nõutakse, aitäh! suur aitäh ja nüüd annaksin sõna härra Ricardo Passosele äh, õigustalitusest, kes siis selgitaks äh, nende seisukohta. niisiis, palun, teil on sõna. aitäh. ma olen äh, vägagi nõus sellega, mida raportöörid just ütlesid. ma nõustun proua Kalli ja proua Lohpiileriga. ma arvan, et nad esitasid väga häid põhjusi selleks, miks meil on vaja äh, kontrolliga järelevalvemenetlust, äh, siin viidati üldise ulatusega meetmetele, äh, samuti mitteolulistele elementidele ja see, mida öeldi strateegiadokumentide kohta, peab ka kõik paika. samuti tahaksin ma öelda seda, et erinevate dokumentide vahel valitseb ka hierarhia. Äh, sõltuvalt sellele, kas nad võetakse vastu vastavalt koosotsustamismenetlusele või äh, komisjonis. niisiis, ma tahaksingi oma sõnavõtu kokku öelda see, kokkuvõte öeldes, et ma olen täiesti nõus raportööridega, minu arvates on äärmiselt oluline, et nüüd, äh, kus meil on ühine strateegia, ja me näeme ette siis järelevalvemenetluse kõigile välistegevuse meetmetele, olgu siis tegemist inimõigustelase instrumendi või arengukoostöö instrumendiga või stabiilsu-, praegu stabiilsusinstrument on ainuke, mille üle arutelud veel käivad, aga oleks väga hea, kui meil oleks kõigile instrumentidele ühtne lähenemine. samuti ma olen nõus raportööridega selles osas, mis puudutab Lissaboni lepingule üleminekut, minu arvates on tegemist äh, Äh, väga hea strateegia, kui parlamendil oleks juba olemas läbirääkimispositsioon enne juba, kui Lissaboni leping jõustub, sellepärast et siis me saame automaatselt hakata tegelema se sellega, mida vaja ja niimoodi saab parlament endale rohkem võimu. suur aitäh! ja nüüd, kui sõnasoovijaid ei ole, siis äh, ma annaksin sõna komisjonile. First... aitäh, esimees. kõigepealt ma tahaksin tänada proua Kaal, Kaali ja proua Lohpiilerit selle eest, et nad meie ettepanekut on toetanud, et nad on toetanud meie tehnilist muudatusettepanekut, mis muudutab makse ja lõive. ma loodan, et me suudame nüüd selle ettepaneku kiiresti vastu võtta nii et, et järgmise aasta projektid hakkaksid sellest äh, tehnilisest muudatusest juba kasu saama. aga esimese äh, raporti eelnõu jõudis mei-, meieni just nüüd ja me ei olnud teadlikud sellest äh, komitoloogia me menetluse alasest muudatusettepanekust, millele Arengukomisjon viitas. ja näib, et ka Väliskomisjon viib nüüd sisse sel-, samasuguseid muudatusi ja ma tahaksin öelda, et komisjoni jaoks tekitab see väga tõsiseid probleeme tuhande üheksasaja üheksakümne üheksanda aasta kokkulepe, mis puudutab äh, komitoloogiasüsteemi äh, ja kahe tuhande kuuendal aastal, kui me uusi rahastamisvahendeid arutasime perioodiks kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, siis me leppisime kokku äh, kõik institutsioonid leppisid kokku, et programmide elluviimine, mis, selliste programmide elluviimine, mis eelarvet tugevalt mõjutavad, Äh, toimub halduskomitee menetluse alusel. me komisjonis mäletame, et parlamendi eelmine koosseis väljendas samasugust muret äh, nagu tänane koosseis, nimelt uutes rahastamiste vahendites tahtis komisjon endale volitust äh, võtta vastu strateegiadokumente ja mitmeaastaseid orientiirprogramme. tollal seda asja parlamendi arutati ja parlamendi nõudis kaasotsustust nendes äh, küsimustes. lõppkokkuvõttes aga institutsioonid saavutasid kokkuleppe, et komitoloogia süsteem äh, jääb kehtima aga äh, osana üldisest, üldisest kokkuleppest lepiti kokku, et strateegiadokumentide osas on parlamendil tulevikus nõndanimetatud demokraatlik järelevalveõigus see tähendab, et parlamendiga peetakse nõu strateegiadokumentide küsimustes, parlamendi seisukohtadesse suhtutakse äärmiselt tõsiselt. ma võin öelda, et kui parlament on isegi vastu võtnud resolutsioone nende strateegiadokumentide osas, me oleme nendesse resolutsioonidesse suhtunud äärmiselt tõsiselt ning see on ka meie vahel aruande vähe, väga oluliseks elemendiks. me pöörame väga suurt tähelepanu selle, sellele, mida parlament on öelnud selle demokraatliku järelevalve äh, käigus ja me pöörame sellele näiteks tähelepanu ka äh, tööstusriikide instrumendiga seoses. me leiame, et siiani on äh, kogu süsteem toiminud väga hästi, parlament on saanud komisjonile oma seisukohad teatavaks teha ja komisjon on alati nendesse seisukohtadesse väga tõsiselt suhtunud, me oleme selle tulemus alati ka õigusandlikke samme astunud. ma panin kirja parlamendi õigustalituse seisukoha. loomulikult meie peame ka nõu oma äh, juristidega, aga ma arvan, et meil võivad praegu tekkida väga suured probleemid, mis tõenäoliselt lükkavad edasi selle instrumendi vastuvõtmise ja see ei oleks kellelegi hea. sellepärast, et mida hiljem need instrumendid heaks kiidetakse, seda äh, raskem on eelarvet järgmisel aastal täita, nii et meil oleks nende instrumentide osas siiski vaja kokkulepet nii kiiresti kui võimalik. ma loodan, et parlament et äh, võib-olla selle komitoloogia alaste arutelude alustamisega praegu ei hakka protsessi viivitama nagu ma ütlesin, ma olen arvestanud äh, parlamendi õigustalituse seisukohaga, me peame nõu ka oma õigustalitusega, aga ma tahaksin öelda, et meie esialgne hinnang on selline, et strateegiadokumendid ja mitteaastased orientiirdokumendid ei ole üldrakendamisega meetmed, need ei ole reguleerivad meetmed ning need ei muuda määrusi. ainult parlamendil ja nõukogul on äh, pädevus määrusi muuta meie arvates on tegemist äh, halduslike meetmetega, nad puudutavad instrumentide rakendamist ja äh, seetõttu peaks siis haldusmenetlust nende puhul kasutama ja me leiame, et see aeg, mis aastani kaks tuhat kolmteist on jäänud, äh, selle aja jooksul see demokraatliku järelevalveprotsess, äh, mille osas me parlamendiga kokku oleme leppinud, annab parlamendile võimaluse strateegiadokumentide üle järelevalvet teha ja kui parlamendile midagi ei meeldi, siis on võimalik seda muuta. niisiis, esimees, äh, need on siis komisjoni seisukohad. me arvasime, et see arutelu on kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani lõppenud, aga nüüd käivituvad siis uured institutsioonide vahelised arutelud, mis lükkavad edasi nende instrumentide vastuvõtmine ja see ei mõjuta hästi järgmise aasta eelarvete täitmist, kui me peame hakkama ootama nende oluliste poliitiliste küsimuste lahendamist, nii et, et see, härra esimees, oleks komisjoni seisukoht. aitäh, et te jagasite meiega komisjoni seisukohta ja nüüd ma annaksin sõna proua Koomessele. härra esimees ma tahaksin äh, tervitada ja tänada meie kaasraportööre ning öelda, et ma toetan nende joont. arvestades ka seda, mida ütles parlamendi õigustalitus ning tuginedes omaenda kogemusele, ma olen äh, osalenud äh, arengukoostöö instrumendi järelevalves parlamendi eelmise koosseisu ajal selline tegevus on täiesti kooskõlas nende volitustega, mis Lissaboni lepinguga parlamendile antakse. parlament peab olema valmis need kohustused oma õlgadele võtma, parlament peab olema valmis tegema seda tööd, mis demokraatliku järelevalvega kaasas käib, ma arvan, et parlament on valmis seda tegema, seda näitab ka meie kahe kaasraportööri poolt tehtud töö ning ma arvan, et meil on vaja palju sisulisemaid argumente komisjoni poolt eh, oma seisukohtade muutmiseks. ei saa lihtsalt väita, et eh, eh, tuua ne-, esitada neid väiteid, mida komisjoni esindaja just tegi. et lihtsalt asi venib liiga pikaks niimoodi kui komisjonil on äh, tõsiseid reservatsioone, siis need peaksid olema palju sisulisemad. selle põhjal, mida ma praegu olen kuulnud, toetan ma igatahes küll meie kaasraportööri, aitäh! suur aitäh! ning nüüd annaksin mõlemale raportöörile võimaluse arutelu kokku võtta, kõigepealt proua Kall ja siis proua Lohpiiler aitäh, esimees, ma kuulasin väga tähelepanelikult õigusteenistuse ja komisjoni esindaja sõnavõttu. ja ma arvan endiselt ja tahaksin tänada proua Koomesit meie toetamise eest. niisiis, ma arvan endiselt, et see menetlus, mida meie palume, tugevdab oluliselt parlamendi volitusi parlamendi vetoõigus võimaldab meil tõesti oma sõna sekka öelda selle kohta, mida komisjon ütleb. loomulikult siiamaani selle instrumendiga ei ole mingeid probleeme olnud, aga nagu me teame ja nagu ka proua Koomes ütles, olukord oli hoopis teistsugune arengukoostöö instrumendiga me ei tea, mis ootab meid ees tulevikus, me ei tea, mis juhtub. seetõttu ma arvan, et kui meil praegu see võimalus on, siis äh, peaksid äh, kõikide instrumentide jaoks kehtima samasugused sätted. Äh, see puudutab nüüd parlamendi volituste tugevdamist kui nüüd tulla aga komisjoni väite juurde, et seeläbi lükkub protsess edasi, muutub pikemaks ja võib põhjustada probleeme. jah, ma olen nõus sellega, et kodanikeühiskonna jaoks, vabaühenduste jaoks, kes sellest instrumendist kasu saavad, on väga oluline, et äh, see komisjoni ettepanek äh, läbi läheks. küsimus on aga selles, miks selle ettepanekuga välja tuldi alles nüüd, sest et nii palju, kui mina tean, äh, probleemile juhiti tähelepanu juba möödunud aasta alguses, niisiis viivitanud ei ole mitte parlament ja see väike edasine viivitus asjade käiku suurt enam ei muuda. minu arvates me peaksime kasutama hetke ja saavutama seda, mida me soovime, me peame paluma samu sätteid kõigi rahastamisvahendite jaoks. suur aitäh! aitäh ja proua Lohpiiler, palun! aitäh, esimees! kui me neid muudatusettepanekuid arutasime, siis me arutasime ka komisjoni võimalikku reaktsiooni. me teadsime, et meid ootavad ees probleemid, aga me ei ole siin kuulnud mingeid ületamatuid argumente, mingeid lahendamatuid argumente. seega ma kordaksin ainult seda, minu kolleeg juba ütles, meie siin parlamendi poolelt oleme valmis komisjoni aitama, nii palju kui me vähegi suudame ja samuti väga tõsiselt, kui me selle muudatusettepaneku välja pakkusime, äh, kaalusime seda, et instrumendi ellurakendamine ei tohi viibida, sellepärast et mõne projekti jaoks on tegemist väga olulise, äh, olulise asjaga, maksuvabastused on väga olulised, nii et, et ma tahaksin veel kord rõhutada, et me toetame komisjoni muudatusettepanekut ning me peame leidma lahenduse või täpsemalt komisjon peab leidma lahenduse niipea kui võimalik, aitäh! suur aitäh! ma arvan, et sellega võime arutelu selles küsimuses lõpetada. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmeteistkümnes november keskpäeval, niisiis kolmeteistkümnes november ja keskpäev. eriti palju aega jäänud enam ei ole ning nüüd läheme päevakorraga edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on rahastamisvahendi loomine koostööks tööstusriikidega ja ma annaksin sõna raportöörile proua Lohpiilerile, palun. Thank you, Mr Chairman. The financing suur tänu, härra esimees kui me räägime siin koostööst tööstusriikidega, siis finantsinstrument saab olema väga tähtis. see saab olema väga tähtsaks tööriistaks kõikidele koostöömeetmetele, mis ei ole arenguabi all kolmandate riikidega. eelmise ametiaja jooksul tegi Ahveti komisjon selle uue instrumendi loomiseks ettepaneku selleks, et täita seda nõndanimetatud lünka, juriidilist lünka ja korvata seda, et arengukoostöö instrument on mõeldud äh, arenguabi andmiseks äh, nendele ja, ja peab olema kasusaaja riigi huvides. vastastikuse huvide äh, andmise vahendina ei saanud seda instrumenti kasutada. seetõttu tehti ettepanek luua väikeste in-, tööstusriikide instrument, komisjon võttis ahvetikomisjoni äh, ettepaneku ja koostas sellest lähtuvalt äh, uue ettepaneku, äh, aga ei võtnud arvesse pealkirja. kui, kuna ajalooliselt see instrument oli INTA komisjoni all ja pealkirja ei muudetud, siis Euroopa Parlamendi administratsioon otsustas anda selle, sellesama komisjoni pädevus, hoolimata sellest, et sisu oli juba muudetud. ja meile anti täiendava koostöökomisjoni pädevus, mis tähendab seda, et me peame esitama omalt poolt muudatusettepanekud, mida Inta peaks teoreetiliselt vastu võtma. raportöör esiteks seadis küsimärgi alla Inta peakomisjoni staatuse ja kui me rääkisime äh, proua Albertiniga ja Moreraga, leppisime lõpuks kokku, et äh, me ei sea küsimärgi alla INTA pädevust, kui meile esitatakse kirjalikult kinnitus, et äh, mõlemad komisjonid teevad tihedat koostööd ja ahvet kaasatakse täiel määral pärast äh, vastuvõtmist demokraatlikusse järelevalvesse. nüüd, kus detsembris jõustub Lissaboni lepe, muutub õiguslik alus täielikult artikkel äh, sada kaheksakümmend üks A muutub äh, kaasotsustamismenetluseks äh, ja saja kaheksakümne ühe A artikli laiendus, artikli pädevus laieneb ning seda ei saa seetõttu kasutada ainult ainukese õigusliku alusena enamus äh, välissuhete küsimustel on äh, kaks äh, õiguslikku alust, nagu näiteks rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste edendamiseks ja nii edasi. ja ka nende artiklid laienevad iseenesest Lissaboni leppe alt artikkel sada kaheksakümmend üks A, mis äh, on äh, piiratud äh, tööstusriikidega ja artiklid sada seitsekümmend seitse kuni sada seitsekümmend üheksa on, on viidat-, viitavad arengukoostööle ja vaesuse leevendamisele. varasemad laiemad eesmärgid jätkusuutlikkus sotsiaal- ja arengu, arenguküsimusega on äh, tekstist praegu kõrvaldatud. nii et pärast Lissaboni ei ole enam äh, koostöö kolmandate riikidega äh, selle uue instrumentide, uue instrumendi õigusliku aluse alusena kehtiva ainukese õiguslikust alusest lähtuvalt äh, võib tegeleda ainult vaesuse leevendamisega või siis äh, arengukoostööga kolmandate riikidega, niisiis Lissaboni leppes on, on õiguslik lünk. mina eeldaksin, et sellises olukorras komisjon võtab oma ettepaneku tagasi ja esitab meile uue dokumendi, millel on uus õiguslik alus. ja selles äh, kokkulep-, selles leppisime kokku ka härra Schultziga, kes on INTA komisjonis äh, raportöör. lähtuvalt minu arusaamast, aga võib-olla õigustalitus täpsustab olukorda, on meil vaja artikleid äh, erinevatest Euroopa poliitikasektoritest, äh, see tähendab, et välisdimensiooni lõiked, mis käsitlevad teadusuuringuid, haridust ja keskkonda minu isiklik seisukoht aga oleks, et äh, valmistame selle uue instrumendi põhjalikult ette, pidades silmas, et tegemist on viimase osaga välissuhete äh, instrumentide uuest arhitektuurist. ma juhiksin tähelepanu ka mõningatele muudele küsimustele, nagu näiteks finantsraamistikule, me oleme nõus interraportööriga et raha peaks tulema äh, paindlikkuse instrumentidest äh, või marginaalidest, arengukoostöö instrumendist ei tohiks ära võtta mingisuguseid äh, rahalisi vahendeid. tegemist on põhimõttelise küsimusega, et me ei hakka rahasid üle kandma arenguabi rahalisi vahendeid kolmandate ja Euroopa Liidu riikide ühistes huvides olevateks tegevusteks. mis puudutab pealkirja, siis pealkirja võiks samuti muuta, nagu näiteks kui koostöö kolmandate riikidega äh, valdkondades, mis ei, mida ei hõlma arengukoostöö instrument ja selle määrus äh,. see aitaks kohandada äh, olukorda uute ülesannetega, praegusel hetkel on komisjon seda teinud äh, kiirukalt, ülesannete kirjeldus on endiselt äh, algse, algsetest instrumentidest üle võetud, äh, laienenud konteksti pole arvesse võtnud, praegu tuleks veel väga palju tööd teha selleks, et reguleerimisala laiendada ja ma ootan rõõmuga koostööd INTA raportööri ja komisjoniga, et seda dokumenti veelgi edasi arendada. suur tänu ja härra Ricardo Passos, mis on teie õiguslik nõuanne meile? Mm. suur tänu, härra esimees ma arvan, et proua Lohpiiler tegi minu töö väga paljus kergemaks, võib-olla proua Lehpiirel on ise jurist, ma päris täpselt ei tea seda, sellepärast et ta rääkis kõikõigusliku probleemi äh, üksikasjad ära. nii et õiguslike asjade kohta ei tahaks ma enam midagi uut öelda, vaid äh, ütleksin ainult äh, siin, mis on minu isiklik arvamus on Äh, algatuseks võiksin öelda, et olukord on praegu piisavalt äh, selgiline, äh, piisavalt segane, kui me ka jätame kõrvale Lissaboni leppe artikkel sada kaheksakümmend üks A on isegi problemaatiline, nagu komisjon on ette pannud. ja või Euroopa Kohus ütles hiljuti, et artikkel sada kaheksakümmend üks A ei ole ette nähtud arenguriikidele, aga komisjon on selle ettepaneku teinud Euroopa Parlamendi palvel, nii et jah. esimesel detsembril jõustub Lissaboni lepe, olukord muutub täielikult ka selle õigusliku ettepaneku osas, aga me oleme veendunud, et see ettepanek, kuna raportöörid ju nagu mainisid, on õiguslik alus muutunud ja Euroopa Parlament saab nüüd kaasotsustamise õiguse ja seetõttu komisjon Lissaboni leppe jõustumisega peab äh, nõukogule ja parlamendile esitama kõikide dokumentide ülevaatamisse, kus on äh, protseduuriline või kodukorraline muutus ja kaasotsustamismenetlus näiteks tuleb mängu nagu siin. niisiis, aga ka õigusliku aluse küsimus ma võin teile öelda, et ma praegusel hetkel ei saa öelda teile, mis saab olema tulevane õiguslik alus või mis asi see võiks olla, sellepärast et õiguslik alus on seotud isiklikult ettepaneku sisuga. nii et äh, ettepanek peab olema valmis selleks, et teada, kuidas komisjon, kas, kas komisjon on kasutanud õiguslikku alust õigesti või mitte. Äh, aga tõsi on, et artiklit, äh, Lissaboni leppe artiklit kaks üks kaks ei saa kasutada nagu proua Lohpiler ütles, artikkel kaks üks kaks äh, jätab äh, arenguriigid välja. nii et mis võiks olla siis võimalik õiguslik alus, on küsimus, aga ma räägin siin praegu ainult teoreetiliselt, äh, sellepärast et meil oleks vaja komisjoni ettepanekut selleks, et täpsemalt vastata küsimusele. aga ma arvan, et võimalusi on kaks. me võiksime jätkata komisjoni tehnikaga ja, ja parandada lihtsalt äh, ICI olemasolevat ettepanekut ja lähtuda kahesest õiguslikust alusest, need oleks siis kaks, üks, kaks ja kaks, null, üheksa. aga selle puhul oleks probleem, nagu seda juba siin mainiti, et kui me kasutame kaks, üks, üheksat, siis on meil vaja selle sät-, seda tätet väga laiapõhjaliselt laiendada, sellepärast et Lissaboni leppe artikkel kaks üheksa ütleb, et, kaks null üheksa ütleb, et arengukoostöö esimehes, esimeseks eesmärgiks on vaesuse leevendamine. aga kui me ütleme, et et see on esmane eesmärk, siis seda võib äh, tõlgendada ka nii, et tegelikult on arengukoostööl ka teisi eesmärke, mida võib täita ja mille poole võib püü-, püüelda. niisiis, üks võimalus oleks kasutada kaks, üks, kahte, kaks, üks, ühe, kaks, null üheksat, teiseks võimaluseks oleks, nagu siin juba mainiti, sektorite õiguslikku alust see tähendaks seda, et me ei lähtuks komisjoni taktik-, taktikast, tehnikast ja ei muudaks olemasolevat ICI määrust, vaid võtaksime vastu eraldi määruse, kus oleksid mitmed sektoreid hõlmavaid äh, õiguslikke aluseid, sada kuuskümmend viis äh, hariduse all, äh, siis spordi alt eraldi ja sada kaheksakümmend kuus arengu tehnoloogia arengu kohta ja nii edasi ja nii edasi. kõik see äh, tegelikult hõlmaks äh, koostööd kolmandate riikidega, sõltumata sellest, kas tegemist on arenguriikidega või mitte. Äh, tegemist oleks arenguinstrumendiga, mis oleks mõeldud sektoritega koostööks ja sektori sektorite kaupa koostööks kolmandate riikidega. aga nagu ma ütlesin, härra esimees äh,, ja ma oleksin siin praegu väga ettevaatlik, sellepärast et tegemist on ainult teoreetiliste avaldustega. meil oleks vaja teada ettepaneku täielikku suhu, sisu selleks, et anda täpsemaid vastuseid teile. härra Kaaler, palun. no suur tänu, härra esimees. me oleme kõik nõus sellega, et see et meie õiguslikus aluses on lünk ja ma arvan, et ainus, mida me siinkohal teha saame, on kinnitada, et äh, välissuhete, välissuhted tugevnevad Lissaboni leppega ühelt poolt ja et äh, teiselt poolt oleks meil vaja artikli kaks üks kaks rakendamist äh, rangemad. on selge, et meil on ühelt poolt välisteenistus nüüd ja teiselt poolt äh, on siis need, need piirangud, mida artikkel kaks üks kaks välispoliitikale seab. sellega seoses tekib äh, küsimus, et kuidas sellest lüngast või sellest äh, puudusest üle saada. mina isiklikult arvan, et me peaksime arvelt kasutama artikleid kakssada kaheksa, kakssada üheksa, nagu siin viidati, aga nende sektorite poliitikatega tekib jälle järgmine probleem. nimelt, kui me loome sidemed sisepoliitika ja välispoliitika vahel läbi sektorite, siis jäävad mõned vektorid välja, sektorid välja, nagu näiteks äh, sise- ja justiitsküsimused, pagulaste küsimus, äh, kalanduse küsimus, transport, turism, energia, kõik need erinevad valdkonnad, mis ei ole äh, Lissabonis sektoritega hõlmatud ja ei ole mingisuguseid sidemeid välis, välispoliitikuga. nii et sektorite kaupa lähenemine, ükskõik, kas me lähtuksime siin siis kui, kui me läht-, sektorite kaupa läheneme, kui me lähtuksime olemasolevatest sidemetest äh, välis- ja sisepoliitika vahel, oleks äh, liiga piiratud minu arvates. mina arvan, et äh, välispoliitika ko-, peaks olema laiapõhjalisem seoses kui me räägime suhetest kolmandate riikidega ja mina seetõttu toetaksime ka, toetaksin kaks, kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa õigusliku aluse kasutamist härra Schulz, kes on ka Intas selle dokumendi pearaportöör. suur tänu, härra esimees, et annate mulle võimaluse siin äh, sõna saada Interkomisjonis ei ole me veel selle raporti osas jõudnud kokkuleppele, sellepärast et äh, meie päevakorras äh, toimusid väiksed muudatused ja seetõttu läheksin ma kohe, lähen ma kohe pärast praegust arutelu tagasi Interkomisjoni ja jätkan tööd seal mulle öeldi, et mul on, meie oleme, me oleme väga huvitatud sellisest koostööst, mis oleks kahepoolsetes huvide, kaitseks kahepoolseid huvisid ja nüüd on see dokument ka kaasotsustamismenetluses Euroopa Parlamendiga. ma olen ka täiesti teadlik sellest, et seoses Lissaboni leppega leppe jõustumisega õiguslik olukord muutub täielikult ja ma olen nõus selles valdkonnas proua Lohpiileri arvamusega. ja ma leian, et me peaksime praegusel hetkel ootama tegelikult ära komisjoni lõpliku ettepaneku. proua Lohpiiler kirjeldas väga hästi ja ülevaatlikult praegust olukorda, aga ma tahaksin siiski lisada, et me ei tea, milline on nõukogu seisukoht ma arvan, et nõukogu, me pea-, ma arvan, et me peaksime pöörduma nõukogu poole ja paluma nõukogul kiiresti tegutseda. ja ma arvan, et samal ajal Euroopa Parlament peaks kasutama ära võimalust ja vaatama väga põhjalikult läbi meie seisukohad mis äh, minu meelest on erinevates poliitilistes fraktsioonides ja erinevates äh, komisjonides äh, tegelikult üsna sarnased ja me peaksime läbi mõtlema, millised võiksid olla erinevad õigusliku aluse võimalused komisjoni ettepanekule ja sõnastama oma oma seisukoha nii, et me saaksime võimalikult kiiresti ja paremini optimaalselt äh, jõuda kokkuleppele ka nõukoguga. nii et ma olen nõus äh, proua Lohpiileriga, kõigepealt äh, tuleb see väga tähtis dokument välis teenistuse või, või välistöötegevuse tähtis dokument ajakohastada. suur tänu! mina teeksin lühidalt ja tahaksin toetada proua Lohpiilerit ja proua Lohpiileri otsuseid. sellepärast, et mis puudutab äh, juhtkomisjoni, siis ma arvan, et kui me räägime välissuhetest, siis välissuhete, suhete küsimused peaksid kuuluma välissuhete valdkonda. ja äh, õige oleks, kui meie komisjon oleks äh, tegelikult juhtkomisjon. Teisest küljest leian ma samuti, nagu proua Lohpiiler, et õigusliku aluse küsimus on tähtis ja, ja sellised lüngad õiguslikus aluses äh, on äh, üsna murettekutav, tekitavad. ma arvan, et meil oleks vaja välissuhete äh, dokumenti, mis põhineks kindlamal õiguslikul alusel ja seetõttu pöörduksime me komisjoni poole ja nõuaksime komisjonilt, komisjoni täpsemat ettepanekut. härra Miller. suur tänu härra esimees, ma tahaksin öelda, et meil ei lähe siin asjad päris hästi vahe, vahe ülehindamisel, kõigepealt on meil komitoloogia probleemid, siis on meil õigusliku aluse probleemid, aga ma võin teile öelda, et komisjonil ei ole praegusel hetkel täpset seisukohta, me oleme loomulikult probleemist teadlikud ja me töötame oma seisukohtade kallal ma arvan, et äh, mitteametlikud kohtumised õiguslike esindajate vahel, juristide vahel institutsioonides äh, toimuvad õige pea ja ma panin kõrva taha kõik, mida härra Basso ütles. kuulasin teda suve huviga ja ma tean, et ükskõik, et kõik erinevad äh, lahendused mida ta on välja pakkunud, nõuavad siiski kaasotsustamismenetlust Euroopa Parlamendiga, see on väljaspool igasugust kahtlust. on selge, et üks võimalus praegu on, et komisjon oma ettepanekut muudab täiesti, esitab uue ettepaneku, me peame selle üle mõtlema, härra Schultz juhtus tähelepanu ka sellele, kui oluline on läbirääkimiste protsess nõukoguga, kui tegemist on koos kaasotustamismenetlusega, siis äh, Äh, nõukogul on väga tähtis roll ja, ja loomulikult komisjon teeb kõik selleks, et kaks õigusloomelist institutsiooni jõuavad kokkuleppele. ja ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, mida ütles proua Lohpiiler, et raportöörilt ei ole praegu dokumenti, kuid proua Lohpiirel tahtis rääkida täpsemalt meie ettepaneku sisust Äh, ma olen väga huvitatud arutelust proua Lohpiireriga, kuid ma tahaksin komisjonile kinnitada, et oma ettepanekusse oleme me praegusel hetkel pannud sisse kõik, mida meil on vaja selleks, et teha seda, mida me tahame teha Äh, me kõik oleme nõus selles osas, milliseid projekte me tahame rahastada selle instrumendi raames ja meie arvates oleme me keeleliselt katnud kõik need projekti võimalused, mida me tahame ellu viia. aga kui parlament leiab, et on mingisuguseid muid võimalusi või midagi on puudu, siis ma olen valmis läbirääkimisi jätkama proua Lohpiileriga. suur tänu ja proua Lohpiiler, palun, teil on jälle sõna. suur tänu ja mul on väga kahju, et mul ei ole praegusel hetkel kirjalikku dokumenti, aga väga raske oli kõikide erinevate õiguslike arvamustega leveerides õiguslikku dokumenti koostada teile veel kah, aga ma teen seda võimalikult kiiresti ja ma kindlasti äh, võtan arvesse ka proua Sult-, härra Sultsi arvamust, et meil peab olema läbirääkimine ka nõukoguga ja erinevad õiguslikud arvamused võtan ma ka kindlasti arvesse. Äh, aga praegusel hetkel ei ole võimalus, mõtet enam mingisugust arutelu algatada. ma ootan huviga koostööd kõikide nende inimeste ja institutsioonidega, äh, kes teevad koostööd selle dokumendi valdkonnas ja ma kavatsen esitada äh, õige pea teile kirjaliku dokumendi omalt poolt ja loodan selleks ajaks ka komisjonilt saada kirjaliku arvamuse suur tänu ja vahe, vahepealse aja jooksul tõenäoliselt äh, Lissaboni lepe jõustub ja see ongi kõige loogilisem lahendus praegusel hetkel. ja sellega me siis lõpetame, ma arvan. me peame ootama proua Bratnerit, raportööri järgmise päevakorrapunkti osas, sellepärast et siin toimus väike muudatus komisjoni töödes ja siis ta saab tulla meie juurde, nii et ootame siis viis minutit ja siis lähme edasi järgmise päevakorrapunktiga. nii et ärge kuskil kaduge, jääge siia <laughs>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

enne kui me asume hääletuse juurde, ma pöörduksin proua Brandneri juurde, kes on raportöör, et ta võtaks sõna ja öelda, mis tal kavas öelda oli. palun, proua Brandner It's good morning everybody um.... tere hommikust kõigile vabandan, et ma veidi hilinesin. Äh, rong Saksamaalt hilines, kuna eile, üheksandal novembril meil olid Saksamaal väga suured pidustused. igal juhul meil on väga hea meel, et ainult viis minutit tagasi me saime teksti komisjonist kätte kus räägitakse vajadusest suurendada rahastamist seitsmelt protsendilt kümnele protsendile. 10%. selles arvestatakse ka sellega, mida see praktiliselt tähendab. see oli meiepoolne nõudmine komisjonile ja seetõttu mul on võimalik nüüd oma muudatusettepanek tagasi võtta kuna varem see lükati tagasi. komisjon ütles, et see dokument jagatakse välja, ma ei tea, kas seda praegu välja jagatakse või mitte. ma näen, et dokument liigub saalis ringi. ma kardan küll, et kõikidel koopiaid ei jätku ja need, kes soovivad saada koopiat sellest dokumendist, palun andke märku ja te saate selle dokumendi. Te räägite strateegiast ei, ma räägin komisjoni strateegilisest dokumendist, mida praegu just äh, laiali jagatakse. ma vabandan, äh, see saabus just viimasel hetkel, et me oleksime saanud ka muudatusettepaneku tagasi võtta, see on hea ja ma olen tänulik komisjonile, et ta edastas selle dokumendi, see on märk heast koostööst ja ma tahan tänada kõiki variraporteere ja komisjone, kes tegid koostööd selle dokumendi kallal me saime äsja teada ka, et Arengukomisjon on heaks kiitnud muudatusettepaneku, äh, mille kohta teile ka praegu dokumenti välja jagatakse ja me soovime, et dokument jääks nii, mitte rohkem kui kümme protsenti rahastamispaketisse, mis eraldatakse artikli kolm lõikele kolm. see puudutab rahutagamispartnerlust. praegu toimub komisjoni ja rahutagamispartnerluses osalevate partnerite vahel äh, nende küsimuste läbivaatamine ja seetõttu on oluline rõhutada, et see suurenemine peab äh, toimuma kooskõlas meie sisemiste ressursside ja läbivaatamistulemustega ja seetõttu ma tahaksin lisada täiendava lause. With, current, with the current review of the peace building partnership and internal resources So I repeat, provide ma kordan. peace is in line with the current review of the peace building partnership and internal resources. tingimusel, et see summa suurenemine on kooskõlas toimuvate rahutagamispartnerluste läbivaatamisega ja sisevahenditega. kas on teisi arvamusi, enne kui me asume hääletuse juurde? jah, palun tänan. ka meie tervitame asjaolu, et komisjon on esitanud strateegilise aruande, mida me soovisime, nagu ka raportöör ütles. ja me oleme nõus ka raportööri poolt kavandatava soolise muudatusettepaneku äh, kooskõlas arengutega Arengukomisjonis. Thank you, Chairman tänan, esimees. rahvapartei nimel ma tahaksin väljendada meie rahulolu selle üle, et raportööril õnnestus saavutada kokkulepe komisjoniga. ja me tõepoolest leiame, et me peame toetama komisjoni algatust, mis on suunatud äh, rahalise paketi summade suurendamisele kümne protsendini me ei pea siduma komisjoni käsi ja takistama komisjoni tegevust kriisiolukordades. kuid me nõustume äh, kolleeg Brandneri poolt äsja esitatud selgitusega ja mul on hea meel, et see kokkulepe saavutati. suur tänu! ja nüüd ma pöördun kolleegide poole eh, küsimusega, kas teil on kaardid kaasas, kas te olete pannud kaardid hääletusmasinasse, me ei korda, kuid proua Lunatšek soovib sõna. My card is just on the way so.... mu kaart on teel siia, eh, läheb natuke aega, enne kui ma saan hääletada. kas eh, selle põhjuseks on ka pidustused Saksamaal või mitte? no peaaegu Te annate meile teada oma hääletusest. me asume hääletuse juurde. ja esiteks hääletame muudatusettepanekut number neli, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, poolt. kes on poolt, kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud suuline muudatusettepanek number üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? heaks kiidetud. muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud muudatusettepanek number kolm ja suuline muudatusettepanek number kaks langevad ära, järgmisena DV1 koos suulise muudatusettepanekuga, äh, mille üle on varem hääletatud, kes on poolt? vastu? on vastu võetud ja seega lõpphääletus, elektrooniline hääletus, palun hääletage. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? veel mitte. jätkame hääletust. ma annan laste soovidele järele, ütleb esimees. hääletus on lõppenud nelikümmend viis poolthäält, kolm vastu. ja erapooletuid ei olnud, sellega õnnitlused raportöörile ja sellega on koosolek lõppenud. tänan teid. Thank you. Um, I just wanted to use one second. paluksin hetke teie aega ja tänada äh, kolleege teistest fraktsioonidest suurepärase koostöö eest ja ma ootan huviga ka jätkuvat koostööd.